Chiedo scusa per il fatto che stiamo, eh, chiedo scusa per il fatto che stiamo mm, ritardando l'inizio del... vabandust, et äh, hääletuse algus venib, aga on väike probleem liberaalide hääletusnimekirjaga, mis ei jõudnud neie, nendeni õigel ajal, nii et palun, et kolleegid oleksid kannatlikud ja ootaksid ära, kuni selle probleemiga on tegeletud, et meie kolleegid saaksid ka hääletada ma arvan, et äh, nüüd on see dokument nendeni jõudnud. aga te saate nüüd hakata kontrollima oma elektroonilisi hääletuskaarte, pange need masinasse ja vaadake, kas kõik asjad töötavad korralikult Bene, allora possiamo cominciare la votazione sulla racco-. võime nüüd alustada hääletamisega soovitus nõukogule äh, ÜRO Peaassamblee kuuekümne viienda istungjärgu kohta. alustame. lõige üks. muudatusettepanek seitseteist, meil on Sean, kes on poolt? palun tõstke käsi poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss üks raportööri poolt, kes on poolt, vastu, vastu võetud. nüüd jõuame kahekümne üheni. muud on kaetud kompromissiga, kes on kahekümne ühe poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt vastu, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend viis kes on poolt? vastu? vastu võetud. kolmkümmend. kes on kolmekümne poolt? vastu? tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt vastu, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt vastu, tagasi lükatud. kompromiss neli, poolt, vastu, vastu võetud. kolm, nelikümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime. nelikümmend kuus, hääletus on avatud. neljakümne kuue osas anti kuuskümmend häält, kolmkümmend üks poolt, kakskümmend üheksa vastu, see on vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, vastu võetud. suurele muudatusettepanek üks osade kaupa hääletus, esimene osa, poolt, vastu, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. Te tahate kontrollida? teine osa suulisest muudatusettepanekust üks, hääletus on avatud ja nüüd mikrofon töötab. härra esimees, teise osa hääletamine ilma, et esimest osa hääletataks, ei ole mõistlik, nii et äh, paluksin teil kontrollida, kas äh, esimese osa hääletus oli negatiivne tulemus, äh, sest minule jäi mulje, et see oli positiivne, nii et suulise muudatusettepaneku number üks osas meil oleks vaja kogu teksti selleks, et mõistlikult ja ka sisuliselt hääletada teise osa poolt või vastu, nii et kas me saaksime kontrollida esimest osa ja siis äh, hääletaksime teist osa, nii et sellisel juhul muidu ei oleks üldse mõtet teise osa, osas hääletada. nii et te tahate kontrollida mõlemat osa, mitte ainult teist osa. hea küll, nii et hääletame siis uuesti, esimene osa suulisest muudatusettepanekust üks. hääletus on avatud esimese osa osas kolm, mis siis kolmkümmend viis äh, poolt, kakskümmend neli vastu, see on vastu võetud, nüüd teine osa suulisest muudatusettepanekust üks, hääletus on avatud. kuuskümmend kolm, kõik on oma äh, hääle andnud, see on tagasi lükatud siis kolmekümne kolme vastuhäälega, kolmekümne ühe poolthäälega. Läheme edasi nüüd muudatusettepanekuga kuus. kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kompromiss seitse, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kompromiss viiskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, vastu tagasi lükatud. viiskümmend seitse oli viiskümmend seitse, kontrollime viiekümne seitsmendat. elektrooniline hääletus viiskümmend seitse, palun. hääletame viiekümne seitsmendat elektrooniliselt. kolmkümmend neli poolt, kakskümmend seitse vastu, see on vastu võetud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt? viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kuuskümmend poolt? vastu? see vist on vastu võetud. kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. Muud-, suuline muudatusettepanek kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu ma arvan, et seda peaksime kontrollima elektrooniline hääletus kuuekümne seitsme osas on avatud. kolmkümmend kolm poolt, kolmkümmend vastu, see on vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kümme raportöörilt, kes on poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt vastu, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt seitsekümmend kaheksat. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, kolmkümmend neli poolt, kakskümmend üheksa vastu. kas te palun tõstaksite käed kõrgemale, sest kui ma neid ei näe, siis on mul raske neid ka lugeda ja siis me peame kontrollima elektrooniliselt ja raiskama aega. seitsekümmend üks poolt, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, tagasi lükatud kontrollime elektrooniliselt kaheksakümmend. häälet-, muudatusettepanek kaheksakümmend, hääletus on avatud kakskümmend üks poolt, nelikümmend üks vastu, see on tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. põhjenduspunktid muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, tagasi lükatud põhjenduspunkt A muudatusettepanek kaks, elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. tundub, et keegi ei hääleta siin, kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend viis vastu, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu vastu võetud. osade kaupa hääletus neljanda muudatusettepaneku osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. teine osa võetakse tagasi, kolmas osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud suuline muudatusettepanek kolm poolt, vastu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kümme poolt, vastu, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, tagasi lükatud. neliteist poolt, hääletus on avatud muudatusettepaneku neliteist osas kolmkümmend kaks poolt, kolmkümmend üks vastu. nii et see on vastu võetud. neliteist poolt, vastu, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, vastu võetud. nüüd hääletame neid nelja muudatusettepanekut, sest eh, ülejäänud on kaetud kompromissidega. nii et esimene muudatusettepanek Arengukomisjonilt, kes on poolt, vastu, vastu võetud. B, kes on poolt vastu, vastu võetud C poolt, vastu. seda peame kontrollima elektrooniliselt, kui te oma käsi piisavalt kõrgele ei tõsta. muudatusettepanek C, elektrooniline hääletus on avatud. arengukomisjoni muudatusettepanek väike C tundub, et äh, kellelgi on vaja kohvi, et tegutsemist jätkata, tundub, et nad ei hääleta, nii et äh, kolmkümmend neli poolt, kolmkümmend üks vastu. see on vastu võetud. arengukomisjoni D poolt, vastu, vastu võetud. elektrooniline hääletus, lõpphääletus kogu raporti osas, hääletus on avatud. Manca sempre uno sono sempre dei misteri su questi voti. C'è qualcuno che ha la scheda ma non vota? Chiudiamo. 59 favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti. viiskümmend üheksa poolt, null vastu, neli erapooletut. Eh, palju õnne raportöörile. see on vastu võetud. palju õnne härra Lambsdorffile. ja nüüd jätkame teise hääletusega. härra Lambsdorff Äh, räägin lühidalt, tahtsin kolleege informeerida selles osas, et Arengukomisjoni koostöö siin osas on olnud äh, suurepärane, aga mitte seda ei tahtnud ma öelda. nüüd ma pöördun nõukogu poole, sest et tegemist on soovitusega nõukogule. nõukogu töörühm on kutsunud meid esitlema seda, äh, neid soovitusi eelmine aasta esimest korda, see aasta teist korda. oluline on see, et parlamendis ja nõukogus käib dialoog ÜRO osas ja, ja see on positiivne areng ja seda tahtsingi teiega jagada, aitäh! Benissimo, grazie onorevole Lamsor per la sua precisazione. suur tänu, härra Lamstor ja lähme nüüd siis edasi. Euroopa Liidu ühinemise kohta Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitsekonventsiooniga. kõigepealt lõige üks, muudatusettepanek üks, kes on selle poolt, kes on vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss üks, poolt, vastu, vastu võetud muudatusettepanek kolm, kes poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss neli, kes poolt, kes vastu, vastu võetud. kompromiss viis, kes poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes poolt, vastu, vastu võetud kaheksa, poolt, vastu vastu võetud. üheksa. ei, mitte üheksa, kümme. kes on poolt? vastu? ma ei ole päris kindel, kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kümme, palun hääletage nüüd mulle tundub, et neli inimest ei hääletanud. kolm, kaks, vaadake. vähemalt kolm kohvi on vaja siia saali tuua, et, et hääletataks. hääletus nüüd lõppes, siis kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend seitse vastu, vastu võetud. kompromiss kaks, kes poolt? kes vastu? vastu võetud. Läheme edasi. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu tagasi lükatud, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud, neliteist. kontrollime kaheteistkümnendat elektrooniliselt, soovite jah? hääletage palun, number kaksteist hääletus on avatud, kuuskümmend neli on juba hääletanud. hääletus lõppes, kolmkümmend kolm poolt, kakskümmend üheksa vastu, vastu võetud. number neliteist, kes poolt? vastu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, vastu võetud, kuusteist kahes osas oi, vabandage, see on kompromiss hoopis, läheme seitsmeteistkümnenda juurde, esimene osa seitseteist, kes poolt? vastu? vastu võetud, teine osa seitsmeteistkümnendast poolt? vastu? vastu võetud. kaheksateist, kes poolt? vastu? vastu võetud üheksateist, poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, vastu võetud. otsusettepanek kakskümmend üks langeb ära, kakskümmend kaks seega kahekümne teine vist langeb ka ära. langeb ära, seega kakskümmend kolm, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt, sest see ei olnud selge. muudatusettepanek kakskümmend kolm, palun hääletage. jälle üks ei hääleta. hääletus on siiski lõppenud, kolmkümmend kaks poolt, kolmkümmend vastu, vastu võetud. ja nüüd kogu teksti elektrooniline hääletus, palun kuuskümmend kaks saadikut hääletas, kuuskümmend kolm on juba hääletanud, nüüd hääletus suleti, viiskümmend seitse poolt, neli vastu, kaks erapooletut. seega vastu võetud. palju õnne raportöörile! ja läheme nüüd edasi järgmise hääletusega. see puudutab Euroopa Liidu strateegiat suhete arendamiseks Ladina-Ameerikaga. raportöör Salafranca alustame saja kuueteistkümnest poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks. muide on kolmekümne kolmega identne, poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend neli, poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu tagasi lükatud sada kaheksateist kahes osas, esimene osa, kes poolt, esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse kolmkümmend kuus sooviti elektrooniliselt kontrollida, palun hääletage. kolmekümne kuues muudatusettepanek, elektrooniline hääletus. kuuskümmend üks saadikut hääletas, hääletus suletud, kolmkümmend häält poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, kes poolt? vastu. vastu võetud sada üheksateist poolt. vastu tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend üks, identne neljakümne teisega, seda ei ole vaja hääletada. kompromiss kaheksa poolt, vastu vastu võetud. Lulatšek, palun. Äh, ma tahaksin öelda, et sooline vägivald oli minu ja Meieri kompromiss, aga see võeti välja, ma tahaksin, et seda siiski eraldi hääletataks jah, raportöör, mis te arvate sellest? suur tänu, äh, proua Lunatšeki ettepanek puudutab ju suulist muudatusettepanekut. Äh, seda tüüpi vägivalda on mainitud põhjenduspunktides, kui on tegemist suulise muudatusettepanekuga, siis hääletame seda vastavalt hääletusnimekirjale siiski. ja loomulikult kui keegi ei ole nõus, kas kõik on nõus sellega, mis ütles härra Salafranca? andke märku, kellega te olete nõus. jah, ma tuletan teile meelde nüüd meie kodukorda. ühe, ühest häälest ühe inimese märguandmisest aitab juba. no hea küll, ma ei teadnud, et komisjonis on samamoodi kui täiskogul. seega kompromiss kaheksa poolt, vastu vastu võetud. ja läheme edasi saja kahekümnega poolt, vastu, tagasi lükatud nelikümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss üheksa poolt, vastu, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss kümme poolt vastu, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud, sada kakskümmend üks, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, vastu võetud viiskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, kuuskümmend kaks oodake, oodake. kuuskümmend viis hoopis poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu mulle tundub, et tagasi lükatud kuuskümmend neli. kontrollime kuuekümne kolmandat elektrooniliselt, palun hääletage Abbiamo 63 schede, 61 vota-. kuuskümmend üks saadikut hääletas, kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend kolm vastu, seega tagasi lükatud. kuuskümmend neli. kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek, suuline muudatusettepanek kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. tundub, et tagasi lükatud. kompromiss neliteist poolt, vastu, vastu võetud seitsekümmend kolm, suuline ettepanek. poolt, proua Lunatšek. vabandage, meie ei osale neljateistkümnendas kompromissis. seitsekümmend kolm läheb hääletamisele, seda ma tahaksin. härra Salafranco, palun. jah, kaks asja. sellest hetkest, kui kompromiss vastu võetakse siis langeb see muudatusettepanek ära. meie fraktsioon on nimetatud suulise muudatusettepaneku vastu. no hea küll. seitsekümmend langes ära, seitsekümmend kolm läheb hääletamisele, aga ilma suulise muudatusettepanekuta. see oli raportööri ettepanek. seitsekümmend kolm ilma suulise muudatusettepanekutes poolt, vastu, tagasi lükatud seitsekümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend viis ja sada kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek neli, kes poolt, härra Salafranco, palun taha selle muudatusettepanekuga midagi ette võtta. kes siis tahab sõna võtta, palun? härra Salafranca, miks te olete sellise suulise muudatusettepaneku vastu, mis ei ole sugugi spontaanselt tehtud muudatusettepanek? sellel muudatusettepanekul ei ole midagi tegemist, pistmist selle raportiga lihtsalt. hea küll, ärme siis seda neljandat hääletame ja läheme saja kahekümne kolme juurde palun Äh, suur tänu, härra esimees, äh, fraktsioonid ju otsustavad, kas hääletada või mitte, ega raportöör ei saa mingisugust muudatusettepanekut lihtsalt äh, välja jätta, sekretäriaat ju pani selle siiski nimekirja. hea küll, ma loen teile kodukorrast. muudatusettepanekud, mis tehakse komisjonis suuliselt võib panna hääletamisele välja arvatud, kui üks liige komisjonist on selle vastu. üks liige on vastu olnud, seega kahjuks me ei saa seda hääletamisele panna, kuigi see, see tekst oli, oli selge. ja nüüd sada kakskümmend kolm. meil on Šooni ettepanek, kes poolt, kes vastu kes ta-, on tagasi lükatud. seitsekümmend kuus raportööri poolt, vastu, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, kes poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt elektrooniline kontroll seitsmekümne kaheksa kohta, palun hääletage. hääletus lõppes. kolmkümmend viis poolt, kakskümmend seitse vastu, muudatusettepanek vastu võetud ja nüüd seitsekümmend üheksa. kes poolt, kes vastu? vastu võetud kaheksakümmend, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kolmes osas, esimene osa, poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa, poolt, vastu vastu võetud kolmas osa, poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm. Aa, sooviti kontrollida kaheksakümne teise kolmandat osa elektrooniliselt, palun. Sono sempre due che non votano Nagu vaatame, kas kõik on hääletanud, kuuskümmend kolm häält anti, kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend seitse vastusega tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend neli, poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend viis, poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes poolt vastu, vastu võetud. ja läheme edasi muudatusettepanekuga kaheksakümmend seitse raportöörilt kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes vastu võetud, teine osa poolt, vastu, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu vastu võetud üheksakümmend, kes poolt, kes vastu, vastu võetud kaheksakümmend, üheksakümmend üks poolt, vastu, vastu võetud kompromiss kuusteist poolt, vastu, vastu võetud kompromiss seitseteist poolt, vastu, vastu võetud üheksakümmend neli poolt, vastu tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud. ja läheme edasi üheksakümne kaheksaga, palun. oodake, ma kontrollin natuke. üheksakümmend kaheksa, tõesti, kes poolt? vastu vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. sada. ja sada üks poolt. oi, ma tegin vist ühe vea need muudatusettepanekud on juba kaheksateistkümnenda kompromissiga kaetud, seega läheme saja kahekümne kaheksaga edasi, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek viis. poolt, vastu, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, tagasi lükatud sada seitse poolt, vastu, tagasi lükatud sada kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud sada üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud sada kümme poolt, vastu, tagasi lükatud sada üksteist poolt, vastu, vastu võetud sada kakskümmend üheksa. kahes osas. kes on esimese osa poolt? vastu. tagasi lükatud teine osa poolt. vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks. poolt. vastu. tagasi lükatud sada kaksteist poolt. vastu tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, vastu võetud. neli poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kolmteist. keelne täpsustus, kes poolt, viis, tagasi lükatud. kuus, kahes osas esimene osa kuuendast, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud teine osa vastu, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, vastu võetud muudatusettepanek kaksteist kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud kolmas osa poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, vastu võetud siin on meil veel üks täpsustus. kõigepealt tuleb meil suuline muudatusettepanek kuus ja kui see tagasi lükatakse, siis hääletame viieteistkümnendas ja härra Salafranca. me oleme selle suulise muudatusettepaneku vastu. härra esimees. jah, kuna kodukord selliselt meil ette näeb, siis hääletame nüüd viieteistkümnenda osas, kes on poolt, vastu, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu ma ütleksin, et tagasi lükatud. ma vähemalt arvan nii. Te peate selgelt käega märku andma. kuusteist poolt, vastu, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, vastu võetud kompromiss kuus poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend kuus, see langeb ära, kompromiss seitse poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend kaheksa. suuline muudatusettepanek seitse. seda me hääletame üheskoos, koos, koos muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu? vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek kaheksa po-, poolt, vastu, ma kontrolliksin härra Salafranca, kas soovite sõna? ei soovi. niisiis kontrollime suulist muudatusettepanekut kaheksa. ma ei näinud korralikult, kas see oli poolt või vastu. kuuskümmend kolm antud häält su- ja hääletamine lõppenud, kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend seitse vastu ja tagasi lükatud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, vastu võetud. aga, aga ma tõesti ainult aiman seda. nüüd üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd hääletame arengukomisjoni arvamuse projekti osas, aga kõigepealt soovib härra Salafranca veel sõna võtta, palun. härra esimees me saime Arengukomisjoni soovituse vaid, äh, arvamuse vaid väga hilja kätte saanud, nii et ma arvan, et suurem osa punktidest, mida komisjon välja pakub, äh, sellega, nendega on arvestatud juba raportis ja minu soovitus oleks, et paar punkti võeti ka raportis vastu, nii et ma soovitaksin, et äh, sidususe nimel lükkaksime me tagasi kõik Arengukomisjoni ettepanekud proua Lunatšek, palun. suur tänu, härra esimees. mina ei ole nõus härra raportööriga, mul on väga kahju. arengukomisjonis oli meil eile koosolek ja me hääletasime seal, me oleksime võinud seda võib-olla paremini korraldada, ajaliselt siis hääletamist aga me saime seda alles õhtul teha, nii et ma leian, et ikkagi me peaksime kõik punktid läbi hääletama, sellepärast et paljud asjad, mida siin meie ütleme, need ei peegeldu raportööri raportis, härra esimees. härra Maier? jah, ka mina olen härra raportööriga nõus. me peame ikkagi, ikkagi iga arengukomisjoni äh, välja pakutud punkti är-, läbi hääletama. mis puudutab kompromisse, siis, siis me eile juba rääkisime nendest, nii et me saame ka nende osas hääletada. kolleeg Viigening, suur tänu! ma lisaksin oma kolleegide argumentidele, et me peaksime siiski austama oma kolleege Arengukomisjonis. meie siiski sooviksime äh, läbida hääletusnimekirja nii, nagu see on koostatud selge, ütleb härra esimees. sellisel juhul hääletame kõik punktid läbi. alustame siis lõige üks, kes on poolt, vastu, erapool- äh,, tagasi lükatud. kaks. see on tõesti nüüd väga sümboolne kontroll, kui soovite, siis me võime kontrollida, aga me nägime seda väga selgelt. aga hääletame, siis kontrollime. elektrooniline hääletus, lõige üks kuuskümmend neli häält, kolmkümmend kaks poolt, kolmkümmend kaks vastu. Teil oli õigus, teil oli õigus, ütleb härra, see on tagasi lükatud. ma loodan, et me ei pea hakkama kogu aeg elektrooniliselt kontrollima. see oli tõesti fifty-fifty, kaks poolt, vastu. ma arvan, et on tagasi lükatud, aga ma tean, et te soovite veel kontrollida. ma juba arvasingi, et soovite kontrollida. elektrooniline hääletus, lõige kaks. meil on täna tõesti siin palju rõõmu nendest hääletusmasinatest. nüüd kaks ei hääletanud. kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend üks vastu. tagasi lükatud. nüüd lõige kolm poolt, vastu tagasi lükatud, ma ütleksin. kas te tõsiselt arvate seda või mida te mõtlete? no kontrollime. lõige kolm, kontrollime. niisiis kont-, hääletame kõiki punkte elektrooniliselt, praegu siis lõige kolm jälle üks ei hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kolmkümmend vastu, vastu võetud. nüüd lõige neli. elektrooniline hääletus. tagasi lükatud. nüüd elektrooniline hääletus, lõige viis Lähme kõigepealt hääletusega edasi ja siis saate ka sõna, ütleb härra esimees. kas tegu on hääletuskaardiga, mis on, ahah, hääletuskaart ei ole teil, sellisel juhul hääletage siis ähm, käega märku andmisega. ja palun kasutage mikrofoni, kui te soovite midagi öelda. Teie konsoolil on üks nupp, kuhu on kirjutatud Bosch ja kui sinna vajutada, siis ka õnnestub mikrofon sisse lülitada härra Salato. ma olen ainult asendaja, kas Rahvaparteil on piisavalt hääli? kuigi te ütlete, et pidevalt keegi ei hääleta. kas see, kas see on õige, et ma ei, ei tohi hääletada? ahah, selge, siis kon-, tehnikud peavad kontrollima. kui rahvapartei äh, hääled on koos, siis te ei tohi äh, hääletada. siis mõned kolleegid võiksid natukene pahandada selle peale. nii et siis lihtsalt vaadake, kuidas hääletus kulgeb. nii, viis lükati tagasi, kuus hääletus on alanud on tagasi lükatud. lõige seitse. elektrooniline hääletus. lõige seitse. hääletus on lõppenud. nelikümmend üheksa vastuhäält tagasi lükatud, lõige kaheksa, elektrooniline hääletus kaks jälle ei hääletanud, aga hääletus on ikkagi lõppenud kuuskümmend kolm poolthäält. suurepärane, ühehäälselt vastu võetud lõige üheksa. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud, lõige üheksa. viiskümmend viis vastuhäält, tagasi lükatud, nüüd lõige kümme, elektrooniline hääletus viiskümmend seitse poolt, seitse vastu, vastu võetud. elektrooniline hääletus, lõige üksteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, kolmkümmend kaks vastu, lõige kaksteist. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud pakkusin siin küll välja plokis hääletust, aga ta ei ole sellega nõus. kolmkümmend kolm poolt, kolmkümmend kaks vastu, vastu võetud. nüüd kolmteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, nelikümmend kaks vastu, tagasi lükatud. nüüd neliteist hääletus on lõppenud kuusteist poolt, nelikümmend kaheksa vastu, tagasi lükatud viisteist ja hä elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. viiskümmend viis vastu, tagasi lükatud. nüüd lõige kuusteist, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud kolmkümmend üks poolt, kolmkümmend kaks vastu. tagasi lükatud. lõige seitseteist, hääletus on alanud. see on ka kõige viimane punkt. kolmkümmend kolm poolt, kolmkümmend kaks vastu, vastu võetud. nüüd elektrooniline hääletus muudetud äh, resolutsiooni projekti osas. elektrooniline hääletus. viiskümmend neli poolt, üks vastu, üheksa erapooletut õnnitlused raportöörile ja ka sekretariaadile, kes on väga palju tööd teinud, sellega on hääletus läbi, me teeme nüüd viieminutilise vaheaja ja siis jätkame oma komisjoni koosolekuga. ja ootame nüüd, kuni kolleegid, kes ei soovi enam koosolekul osaleda, on saalist lahkunud